jälle oleme me sunnitud alustama oma täiskogu istungit, mälestades terrorismi süütuid ohvreid üks Euroopa Liidu kapi-, pealinnadest, London äh, langes rünnaku ohvriks, kus äh, ohvrid, äh, hukkunuid oli mitmetest riikidest. kuid ka väljaspool Euroopa Liitu ründas, ründasid terroristid, rünnati Teherani parlamenti ning me ei saa hukka mõistmata jätta ka need kohutavad terrorirünnakud. teame hästi, et vabaduse ja demokraatia jõud ei äh, anna terrorismile alla. meie ei muuda oma eluviisi, me liigume edasi eurooplastena ning äh, vastame otsustavalt terrorismile. ning sellega seoses ma paluksin teie poolt äh, minutit, äh, vaikuse minutit nii Londoni kui Teherani ohvrite mälestuseks. kallid kolleegid, enne kui täiskogu istung avatuks kuulutame, tahaksin väljendada ka meie suurt muret eh, Tanel Kiritši advokaadi olukorra pärast. Eh, on eh, Amnesty Internationali esindaja Türgis, ta arreteeriti ühes kahekümne teise kolleegi advokaadiga mõned, mõni aeg tagasi ning me palume, et äh, Türgi valitsus vabastaks Taner Kiritši ja teised äh, ning et äh, kaotat-, lõpetatakse igasugused süüdistused nende vastu, ei ole millegagi tõestatud nende osalemine läbikukkunud riigipöördekatses kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juulis tahaks teile meenutada ka seda, et Euroopa põhene, põhineb väärtustele ja vabadustel ning meie toetame alati kõiki neid, kes võitlevad inimõiguste eest. Euroopa soovib äh, kaitsta väljendusvabadust ja sõnavabadust kogu maailmas. sellepärast me sooviksin muuhulgas väljendada ka meie muret pärast äh, täna pärastlõunal toimunud Aleksei Navalnõi arreteerimist, mis toimus täna päev, pärastlõunal ja arreteeriti ka tema kaaskond. me ei unusta ka teisi, kes on vägivalla diskrimineerimise ohvriks ja kelle väärtuseid me jagame ning kelle võitlust me jätkuvalt toetame. muuhulgas sooviksin rõhutada seda, Vajim Al-Azalul, kes arreteeriti eh, Saudi Araabias, eh, vabastati eh, ainsagi süüdistuseta. kuulutan täiskogu istungi avatuks, mis katkes möödunud nädalal ning eh, kolmekümne esimese mai ja esimese juuni istungite protokollid on kättesaadavad. kas selle, nende kohta on märkuseid? sellisel juhul on protokollid kinnitatud